aga meil on varipangandusega seoses äh, probleeme. ma kutsun komisjoni üles äh, paremini olemasolevaid sätteid jõustama kõigepealt. suur tänu, härra Caputo, härra Marias järgmisena. kallid kolleegid, me äh, räägime pangandusliidust siin ja ja Pangandusliidu süsteemis on Euroopa Keskpangal tähtis roll, neil on järelevalve roll ja teiselt poolt härra Draghi pakkis oma asjad kokku ja lahkus. ta ei jäänudki kuulama meie arutelu ja seda, mida Euroopa Parlamendi liikmetel on öelda. ehkki ta ütles, et teda huvitab arutelu parlamendiga. ja mis puudutab halbu laenu, siis Euroopa Keskpank ei ole midagi ära teinud, aga samal ajal avaldab survet, et pangad müüksid halvad laenud odava hinnaga maha. kaarnatele, kes hävitavad Kreeka kodusid aga meil on tegelikult võimalus seda probleemi lahendada, meil peaks olema selline süsteem, äh, mis kaitseks äh, inimeste laenusid, inimeste omandit. sellegipoolest Euroopa Keskpank on langetanud äh, halvade laenude suhtes oma otsused ja nüüd ei paistab, et ei saa enam midagi ette võtta selles valdkonnas. härra Marias ja suur tänu teile, härra Schaffhauser võtab otsad kokku vaba mikrofoni voorus. Äh, kallid kolleegid, tahaksin rääkida teie vastutustundetusest. ajal, kui pangad laena, ei laena enam üksteise vahel, pank ja turg ei usalda enam pankasid ja samal ajal teie tahate pangandusliitu Euroopa tasandil üles ehitada, see on vastutustundetu. Te olete vastutustundetud sellepärast, et te ei tunnista seda, et rahaliit on tekitanud vastutustundetud laenud ja te olete vastutustundetud sellepärast, et nüüd kodanikud peavad maksma kõige selle eest. meie äh, äh, praeguse süsteemi eest, praeguses süsteemis on kodanikud need, kes peavad käed oma taskusse pistma ja raha välja võtma. võtke ja kõige vastutustundlikum oleks võtta äh, ja anda ohjad jällegi liikmesriikide kätte ja taasnatsionaliseerida keskpank, et me oleksime tulevasteks äh, kriisideks paremini Ähm, valmis. suur tänu, vaba mikrofoni voor on sellega lõppenud ja võime selle arutelu kokku võtta. ja sõna saab lõpetuseks härra Dombrovskis komisjoni nimel. lugupeetud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu härra Torvalds suurepärase raporti eest suur tänu Euroopa Parlamendi liikmetele sõnavõttude eest, tänane arutelu näitab, et me oleme kõik ühel meelel, pangandusliit on oluline reguleeriv järelevalveraamistik, mis aitab pankadel kaasa aidata meie majanduskasvule ning tagab, et meie finantssüsteem oleks kindlatel jalgadel. komisjoni poolt ma usun, et me peame jätkama oma tööd nende teemade valdkonnas, mis on meie töölaual, finantsteenused on nende hulgas, seda tuleb teha enne valimisi ja me oleme kindlad, et teie aitate meil Pangandusliidu osas, Kapitaliturgude Liidu osas ning tugeva majandus- ning rahaliidu osas tööd jätkata, nii et me oleksime tulevasteks kriisideks valmis. aitäh! suur tänu, volinik Dombrovskis ja lõpetuseks saab sõna raportöör kolleeg Torvalds kolmeks minutiks. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, meie arutelu on näidanud, et me oleme suhteliselt ühel meelel selles osas, kuidas me Pangandusliidu kallal tööd teeme. jah, meil on vaja hoiuse taga, hoiuste tagatisi. me peame püüdma leida tee, kuidas ületada selline kaevikusõda erinevate poliitiliste seisukohtade vahel. meil on vaja püsivamat süsteemi, me peame saama üle väljakutsetest, millega endiselt silmitsi seisame. võiksin siin vastata kolleeg Veigaksile, kes tunneb äh, muret võimenduse pärast, äh, võimenduse määrad on vähenenud viimaste aastate jooksul, nii et äh, edu on silmnähtav tahaksin tänada kõiki kolleege, variraportööre, aitäh teile konstruktiivse koostöö eest. Teiega on rõõm koostööd teha, teiega on rõõm mõtteid vahetada meie kojas. ning ma loodan, et tänane arutelu on suunanäitajaks tulevikus ning annab tunnistust selleks, et parlament on valmis astuma sammu, mida komisjon soovib ootame siis komisjonipoolset ettepanekut, et saaksime oma tööga edasi minna, aitäh. suur tänu, härra Torvalds, arutelu on käesolevaga lõppenud, hääletamine toimub homme ja järgmisena on meil äh, päevakorras kolleegide Fernandese ja Gualtieri raport InvestEU programmi loomine. kõigepealt saavad äh, sõna raportöörid, härra Fernandes, neli minutit, palun tänan, juhataja. ma soovin tänada mitmeid äh, kolleege. ma usun, et äh, nüüd on õige aeg tõesti viia sisse InvestEU ja panna kokku kolm vahendit et saavutada lihtsustamist ja sulgeda lüngad, mis turul on, on neli valdkonda taristu, teadusuuringud, innovatsioon, VKE-d. lisaks sellele ka sotsiaalvaldkond. me lähtume Junckeri plaani vahenditest EFSist osad kahtlesid selles, aga see programm äh, tõestas ennast. üks koma kaks miljonit uut äh, töökohta on äh, tulnud juurde. see programm on aidanud kaasa majanduskasvule, sellega edendatakse VKE-de arengut. me ei saa lubada mingisuguseid äh, kärpeid äh, omale seatud äh, eesmärkides. meil tuleb kindlasti tugevdada kolme olemasolevat vahendit ja me peaksime tugevdama investeeringuid, et püüelda eesmärkide poole. ma tean, et komisjoni siseselt on siin ka eriarvamusi, tänan siinkohal komisjoni äh, asepresidenti toetusest. komisjon pakub välja viissada miljonit, meie pakume seitsesada miljonit. see oleks vajalik krediidipoliitika kindlustamiseks. meil on vaja neid vahendeid ka kliimapoliitikaks, jätkusuutlikkuseks, majanduskasvuks ja kaasamiseks vahendite lihtsustamist äh, me saame edendada, siis meil oleks äh, seitsekümmend viis protsenti äh, tagatist ja teised äh, riiklikud asutused näiteks leiavad ülejäänud kakskümmend viis protsenti. meil tuleb kindlasti edendada territoriaalset ühtekuuluvust ja majanduslikku ühtekuuluvust Euroopa Liidus, seetõttu on ka geograafiline tasakaal ääretult oluline juhin siin tähelepanu veel ühele olulisele aspektile, see puudutab investeeringute nõustamisplatvormi, mis tuleks välja arendada. selle kaudu oleks võimalik paremini toetada ka piirkondlikke projekte või neid projekte, mis asuvad äh, äärepoolsemates äh, piirkondades, ka nemad peaksid äh, saama toetust, meil tuleb rohkem tähelepanu pöörata väikestele Äh, projektidele, meil on vaja rohkem investeerimisplatvorme ja nõustamisplatvorme. Need on ääretult olulised, oluline on ka proaktiivsus ja preventiivsus. me soovime lihtsustamist. meil äh, tuleb loomulikult äh, lähtuda ka uutest asjaoludest, mida toovad endaga kaasa kolm uut finantsvahendit me ei saa näiteks piirata sotsiaalseid äh, investeeringuid. ma tahaksin tänada lõpetuseks äh, kolleege variraportööre, eriti äh, ka kolleeg Gualtierit, oma kaasraportööri, kellega meil oli väga hea koostöö. tänan Otmar Karast suurepärase panuse eest ja paljusid variraportööre, kes andsid oma panuse InvestEU raportis koostamisele. tänan kolleeg Fernandes ja nüüd äh, saab sõna kaasraportöör härra Gualtieri samuti neljaks minutiks. tänan, juhataja. ma tänan kolleeg Fernandest. tänan kõiki variraportööre suurepärase koostöö eest. kahe tuhande kaheksanda aasta kriis tõi äh, kaasa meeletu ennenägematu investeeringute vähenemise Euroopa Liidus. nüüd viimasel aastal on investeerimistingimused äh, paranenud, kuna majandusolukord on paranenud, samuti kogu äh, tööturg. sellele kõigele on kõvasti kaasa aidanud Euroopa strateegiliste investeeringute fond EFSI. aga endiselt on investeeringute määr allpool kriisieelset taset ja me näeme suuri lünki innovatsioonis ja kliimameetmetesse investeerimises meil tuleb kindlasti panustada rohkem tööhõivele ühtekuuluvusele Euroopa Liidus edaspidi. InvestEU poolt välja pakutu on seetõttu väga sobivas, sobivas suunas liikuv. InvestEU ei jätka mitte ainult äh, positiivsete projektidega ja positiivsete saavutustega, vaid äh, suurendatakse toetust äh, VKE-dele ja jätkusuutlikule taristule. me soovime üle saada taristuga seotud äh, lünkadest. samuti on äh, rohkem investeeritud äh, haridusse me peame üle saama nendest lünkadest ka, mis on piirkondades, mis jäävad äärealadele, et saavutada geograafiline tasakaal. tagatised peavad olema seotud äh, riskiprofiiliga. soodsamaid tingimusi on võimalik rakendada, kui luuakse investeerimisplatvormid, siis äh, suletakse investeerimislüngad. edasi. me oleme toonitanud, äh, kuivõrd olulist rolli mängivad äh, riiklikud pangad investeerimisprojektide rahastamisel neil peab olema juurdepääs euroopa garantiidele meil tuleb pakkuda selleks rohkem paindlikkuks ja toetada projekte mis on eelkõige keskendunud äh, uute töökohtade loomisele lisaks sellele oleme me täheldanud, et äh, liikmesriikidel ei peaks olema võimalus kasutada vahendeid mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika raames, vaid neil peaks olema võimalus suunata lisavahendeid vajadusel juurde. selles tekstis, äh, mille üle me hakkame hääletama, on saavutatud äh, tasakaal ja seal nähakse ette et kuuskümmend viis protsenti rahastusest äh, läheb äh, jätkusuutlikkuse valdkonda. ma usun, et selle tekstiga oleme me leidnud konkreetse vastuse sellele, kuidas Euroopas tagada majanduskasv ja luua rohkem töökohti suur tänu, härra Gualtieri ja nüüd üks minut, härra Kelly, palun. tänan, InvestEU on nüüd äh, üks äh, järgmise eelarveperioodi olulisemaid äh, projekte. EFSI annab meile potentsiaali investeerida rohkem ja mitte maksumaksja kulul me oleme korraldanud äh, koosolekuid äh, minu valimispiirkonnas investeerimise teemal. oleme äh, suhelnud Jürgi Kataineniga, Euroopa Investeerimispangaga ja Lõuna-Iirimaa, minu piirkonna potentsiaalsed investorid ootavad edasisi samme. meil on kindlasti vaja rohkem tähelepanu pöörata väikestele investeerijatele, nii nagu meie fraktsioon on ka seda toonitanud, me ei räägi siin ainult äh, suurtest ettevõtetest, kellel on omad iseseisvad võimalused kapitali kogumiseks, meil on vaja aidata just eelkõige väikeseid ettevõtteid ja mul on hea meel, et me nüüd oleme seda teed läinud. meil tuleb äh, arvestada loomulikult ka sellega, mis täna õhtul Westminsteris hakkab äh, juhtuma. mul on ju poolteist minutit, kas pole? üks minut ainult. üks mõte. see on väga hea vasturavim Brexitile, sellepärast et see aitab just neid ettevõtteid, kes Brexiti tõttu kannatavad, see aitab neil ellu jääda, aitäh. suur tänu, härra Kelly, kahjuks oli teil ainult äh, üks minut. ma tean, et te olete tavaliselt väga korrektne, aga no nii see nüüd oli sellepärast ma sinise kaardi küsimust ka ei luba. nüüd kolleeg Van de Kamp, üks minut, palun. tänan, juhataja. ma tänan kõiki raportööre, kes äh, andsid oma olulise panuse selles tähtsas küsimuses. transpordikomisjon leiab, et neid investeeringuid on väga vaja, see plaan on otsustava tähtsusega transpordisektori arengus eriti kui me räägime maanteetranspordist kiirteedest meil on selles vallas vaja rohkem erainvesteeringuid aga on äh, üks aspekt mida ma soovin eriti esile tõsta keskkonnaeesmärgid me teame et Euroopa peab muutuma keskkonnasõbralikumaks, aga samas me soovime ju ka, et säiliks erainvestorite võimekus selles vallas. me ei soovi neid äh, üle koormata, seetõttu peaksid keskkonna eesmärgid olema meie arvates äh, madalamad. ja nüüd komisjoni nimel volinik Katainen, palun. president, honorable members austatud president, austatud parlamendi liikmed mul on väga hea meel selles arutelus osaleda. mul on ka väga hea meel näha siin nii palju kolleege, äh, kes äh, on tahtnud oma enda äh, valimisringkondades rakendada EFSit, uurinud, kuidas üles, kuidas üles seada nõuandekeskusi ja nii edasi, selle tõttu ongi EFSi olnud nii edukas ja kuna me soovime seda edulugu jätkata, siis me olemegi algatanud äh, InvestEU äh, ettepaneku. ma tänan parlamendi toetust äh, komisjoni investeerimistega, investeerimisega seotud algatustele finantskriisi tulemusel langesid investeeringud Euroopa Liidus viieteist protsendi võrral. me peame seda investeeringute puudujääki vähendama öö, otsustavalt, peame taastama usalduse Euroopa Liidu majanduse vastu ja samuti ka usalduse selle vastu, et in-, institutsioonid suudavad kodanikke aidata. selline oli siis äh, olukord, kui loodi Euroopa strateegiliste investeeringute fond. tänaseks on investeeringute alane olukord Euroopas paranenud, kuid äh, investeeringutest on jätkuvalt puudus, eriti kui me räägime sotsiaalsest infrastruktuurist äh, ning äh, keskkonna ja digiülemineku valdkonnast äh,. seoses mitmeaastase Äh, finantsraamistiku vastuvõtmisega on komisjon välja pakkunud siis ka InvestEU fondi, äh, mis äh, hõlmab erinevaid investeeringuvaldkondi, kolmteist erinevat valdkonda ja üks kolmekümne kaheksa miljardi eurone eelarve. ja kuigi Euroopa Investeerimispangast äh, saab peamine või jääb peamine e, investeerimispartner komisjonile, osalevad ka teised, e, näiteks EBRD, e, riiklikud tugipangad ja teised institutsioonid. komisjon tervitab parlamendi raportit InvestEU teemal, raport puudutab mitmeid olulisi teemasid aga üldjoontes toetab komisjoni ettepanekut. mis puudutab muudatusettepanekuid, siis komisjon on valmis äh, võtma arvesse neid, mis on seotud juhtimissüsteemiga, eriti investeerimiskomitee sõltumatust puudutavaid ettepanekuid ja kaitsemeetmete valdkonna ettepanekuid. mis puudutab nüüd Eh, Euroopa Investeerimispanga rolli eh, InvestEU-s võrreldes EFSiga, siis ma meenutaksin, et komisjon ja EIP on välja pakkunud eh, sellise süsteemi, kus investeerimis panga äh, osalusskeemis oleks seitsekümmend viis protsenti ja samuti osalevad nad selleks, et luua kõige ratsionaalsem ja parem äh, süsteem investeeringute seireks ja riskide seireks. Äh, loomulikult kaasseadusandjad hindavad nüüd meie algatust Äh, mõned aspektidest on seotud äh, laiema finantsraamistiku alase aruteluga, näiteks äh, kliimaeesmärkide rahastamine. praegusel hetkel võtame teie ettepanekud teadmiseks ja näeme nendes parlamendi soovi näha tugevat eelarveraamistikku ja Euroopa Liidu panust Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutusse ma tänaksin rapor-, kaasraportööre, variraportööre eh, ja kõiki komisjone, kes on esitanud oma arvamused väga tiheda ajagraafiku äh, alusel, võttes arvesse peatset Euroopa eh, valimiste toimumist ja ma loodan, e-, et see toetus peegeldub ka homses hääletuses, nüüd on pall nõukogu väravas, mm, kes peab siis omapoolsed sammud võtma, aitäh! suur tänu, volinik äh, Katainen, nüüd kolleeg Pele, üks minut. suur tänu, volinik, kolleegid. kui me võrdleme äh, InvestEU-d praeguse EFSiga, siis me näeme siin äh, in rohkem investeeringuid taastuvenergeetikasse ja energiatõususse. Äh, need on kasvanud äh, viisteist protsenti, on näha, et Euroopa Liit lisab siin sammu ja kliima ning jätkusuutlikkus peaksid olema tegelikult sellised punased jooned, mis jooksevad läbi kõikide erinevate tööprogrammide. me peame investeerima äh, tugeva rohelise tööstuse loomisesse Euroopas Äh, see on seotud ka vähese süsinikuheitega toodanguga ja kõikide muude keskkonnaaspektidega, sellepärast on oluline, et kõik need instrumendid on nüüd toodud kokku, nagu ütles kolleeg äh, Kelly, siis tegemist on üks kõige, ühe kõige olulisema äh, projektiga Euroopas lähitulevikus ja muuhulgas tahame luua säästliku energiatootmise suur tänu, kolleeg Pele, kolleeg Festval, üks minut, palun. tänan, juhataja, austatud äh, kolleegid. ma arvan, et äh, InvestEU programm on hea ja ma tõesti usun, et äh, kolleegide raport parandab seda programmi veelgi sellegipoolest regionaalpoliitikuna tahaksin tähelepanu juhtida siiski mõnedele kitsaskohtadele tõukefondid äh, detsentraalse lähenemisega ja jagatud juhtimisega on midagi hoopis muud kui investeu tõukefondid on äh, selleks olemas et parandada kõikide inimeste elu euroopa liidus Need loovad äh, piirkondades töökohti, parandavad taristut, võitlevad kliimamuutuste vastu, toetavad ettevõtteid ja ülikoole. selline toetus peab tõepoolest jätkuma ka siis, kui eelarve väheneb. seetõttu, austatud kolleegid, olen ma vastu sellele ideele, et äh, tõukefonde kasutataks InvestEU äh, rahastamiseks. ma ütlen jah ideele luua sünergiaid, aga ei nendele plaanidele, mõlemad vahendid finantsiliselt omavahel kokku segada. suur tänu, kolleeg Vestfal. nüüd üks minut, kolleeg Tsambatski, palun. lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad. esindan siin kultuurikomisjoni meie rõhutasime seda, et meil on vaja täiendavaid investeeringuid noorsoo jaoks ja kultuuri jaoks meie muudatusettepanekud äh, aitavad säilitada Euroopa kultuuripärandit, me kõik teame, meil on äh, ainulaadne kultuuripärand ning me peame aitama väikeseid keskmise suurusega ettevõtteid, äh, nemad peavad jääma konkurentsivõimeliseks, sellepärast et maailm muutub kiiresti, tehnoloogia areneb, uus tehnolo-, uued tehnoloogilised võimalused kerkivad esile iga päev. me peame mõtlema tõesti töökohtade loomisele, tõsi, aga me ei tohi unustada ka oma identiteeti, äh, meie äh, liikmesriikide identiteedid, kultuurid on väga olulised ning kõik piirkonnad ning ähm, riigid peaksid kasutama InvestEU vahendeid selleks, et kaitsta meie Euroopa identiteeti. aitäh! suur tänu, härra Tsambatski, nüüd poolteist minutit, kolleeg Karras, palun juhataja, komisjoni asepresident, lugupeetud daamid ja härrad. suur tänu nendele, kes alates mandaadi aja algusest on võidelnud äh, tugevamate investeeringute eest Euroopa Liidus. investeeringute mobiliseerimine ei ole sprint, vaid see on maraton ja nüüd meil on õnnestunud iga sammuga õppida ja asja parandada. Euroopa investeeringuid hakkasime me kujundama EFSI ühega, meil tuli EFSI kaks, viisime ellu pikenduse laiendasime investeeringuid ka kolmandatesse riikidesse, eelkõige Aafrikasse ja nüüd InvestEU-ga me kirjutame järgmise peatüki. nüüd äh, seitse aastat äh, selle jooksul me soovime mobiliseerida äh, seitsesada miljonit, miljardit. me soovime toetada VKE-sid paremini, me soovime suurendada löögijõudu ja laiendada Euroopa garantiid äh, kaugemale. me soovime, et investeeringute otsused oleksid sõltumatud ja läbipaistvad, samuti me soovime tagada kliimaeesmärkide saavutamise. see on meie eesmärk ja ma loodan, et me teeme sellega suure sammu edasi selleks, et meil oleks rohkem investeeringuid Euroopas ja rohkem äh, samuti tööhõivet ja majanduskasvu suur tänu, jätkame aruteluga. järgmisena saab sõna proua Kardia Sabal-Rubjal. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik. ka mina tahaksin omalt poolt tänada raportööre härraseid Gualtierit ning Fernandest suurepärase tehtud töö eest. jah komisjoni ettepanek oli hea lähtealus kuid ma arvan, et tänu meie kahele raportöörile ning teiste fraktsioonide läbirääkijatele on meil õnnestunud seda ettepanekut parandada veelgi. majanduskomisjonis oli väga oluline eesmärk majandusele taas hoo sissesaamine ning äh, me tahtsime, et meie lähenemisviis oleks kestlik, lähtusime siis esimesest strateegilisest plaanist, Junckeri plaanist, asju saab parandada alati, aga praegune see tegevuse plaanid on tege-, tulemused on tegelikult üsnagi head. Invest EU lähtub varasematest kogemustest, kuid on tagatiseks ka erinevatele teistele programmidele. see ühendab erinevaid programme ühe katuse alla ja seetõttu on äh, mõju suurem ning tegevus tõhusam me tahaksime üle seitsmesaja miljardi Euroopa Liidu vahenditest mobiliseerida ning äh, luua majanduskasvu Euroopa Liidus. tahame investeerida oskusteabesse püsivatesse struktuuridesse ning võimaldada paremat rahastamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. see annab meile ka paremad võimalused võidelda kliimamuutuse vastu, promootorpankade roll on selles valdkonnas samuti oluline, see loob sünergiat ning annab meile head investeerimisvõimalused tervitan läbirääkimisi nõukoguga äh, ning seda, et me lähtume oma eesmärkidest ning eelarvelistest võimalustest. suur tänu. härra Kölmel, palun. tänan, juhataja investeu kaudu teeb euroopa liit järjekordse katse kulutada raha et kõrvaldada strukturaalsed äh, miinused see on varasemalt läbi kukkunud kukub ka nüüd läbi neid kitsaskohti tuleb analüüsida ja siis vastavad järeldused teha aga kui me lihtsalt ütleme et me tahame rohkem investeeringuid siis me käitume nii nagu igasugune investeering oleks hea aga nii see ei ole, investeeringud on head ainult siis, kui nad mõjuvad jätkusuutlikult. me peame hoopiski tagama, et äh, Euroopa Liit äh, ei äh, asetaks ennast erasektori asemele, meil on vaja rohkem erainvesteeringuid, piisavalt raha on tegelikult olemas, miks siis ei investeerita meil on hoopis teistsugused äh, probleemid kui erasektori rahaga varustamine. InvestEU-ga saavutame me sama, mis EFSI-ga, Junckeri plaaniga. me edendame projekte, teadmata, mis nendest lõpus välja tuleb. meil ei ole mõõdetavaid tulemusi, see tähendab seda, et meil tulevad äh, valed investeeringud, valed eraldised ja lõpuks me ei tee mitte midagi kodanike jaoks meil oleks selle asemel vaja hoopiski konkurentsivõime tõstmist ja seda me saavutame eurot reformides. euro siin äh, muudab samasugusteks asjad, mida samasuguseks muuta ei saa, seda tuleb muuta, see on oluline meile majanduse jaoks. suur tänu ja härra Torvalds saab sõna kaheks minutiks ALDE fraktsiooni nimel, palun. köszönöm, nagu teie keeles öeldakse. austatud ähm, komisjoni liige Jürgi Kadanen, kui me aastaid tagasi alustasime seda pikka teed hakkasime rääkima Junckeri fondist, siis suur osa meist suhtusid sellesse skeptiliselt, me mõtlesime, et kas see jalgratas ka kunagi sõitma hakkab. aga nüüd oleme targemad, saime aru, et tõesti jah, see ratas, selle rattaga saab sõita. aga meil on ka väljakutseid nüüd, kus me tahame astuda veel teise sammu või kolmandagi sammu sellepärast et äh, InvestEU on äh, nii-öelda hoopis teistsugune jalgratas kui EFSI üks või EFSI kaks. me oleme nüüd kaasanud ka institutsioonide välised äh, jõuallikad. ja kui me koosolekutel oleme arutelul, arutlenud nende asjade üle, siis tekkis äh, teatav kahtlus, et kas tõesti on võimalik äh, niiviisi oma uksi avada. me oleme poliitikud, meie mõtted liiguvad kergesti. ja äh, valitsuste seisukohtadest me küll räägime ja me räägime ka väikestest ettevõtetest ja ja väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest, aga kui me lähtume sellisest riigi vaatevinklist, siis võib see lähenemine olla problemaatiline, seetõttu ma tahaksin soovida meile endale edu ning tänada raportööre suure töö eest, homme astume või täna ja homme astume olulise sammu edasi ja loodetavasti nõukogu on valmis käia, käima samas tempos kui komisjon ja parlament, sellisel juhul on tulevik homme ehk helgem. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Kiigold Roheliste nimel pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu, juhataja. kõigepealt ähm, tahaksin toonitada, et on üsna kiireloomuline see, et institutsioon tegutseb selle nimel, et investeeringuid suurendada selles kontekstis tervitasime esialgset EFSI plaani, nägime, millised on selle puudujäägid, õppisime nendest puudujääkidest ning nüüd on meie ees uus ettepanek. Euroopa Liit peab olema julgem, investeeringuid tuleb suurendada ning äh, Invest EU programm peaks aitama meil seda saavutada samal ajal tahaksin aga toonitada seda, et äh, head investeeringud on ainult säästlikud investeeringud, investeeringud, kus on õpitud äh, kliimakriisi kogemustest ning seetõttu oli üsnagi positiivne, et juhtkomisjoni ettepanek kompromissi kohta suurendas kestlike investeeringute äh, protsenti taristusse kuuekümne viie protsendini ja meie jaoks on väga oluline, et meie koda peab sellest ettepanekust kinni. me usume ka teiseks seda, et sõjalised ning tsiviileesmärgid peaksid alati olema eelarves lahus ning seda põhimõtet tuleb austada ka täiskogu hääletusel. jään lootma raportööride toetusele esialgse kompromissi osas me ei taha, et seda kompromissi täiskogul muudetakse, mille, mis juhul oleks raskem Euroopa-meelne, Euroopa-meelse äh, enamuse saavutamine, aga seda on see ettepanek ära teeninud. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Papadimulis. suur tänu, äh, härra Katainen ma arvan, et meil on vaja investeeringuid tugevdada, me oleme tõesti maha jäänud, oleme maha jäänud investeeringute, kriisieelsetest investeeringute määrast ning ähm, meie fraktsiooni arvates InvestEU ei ole piisav, meil on vaja enamat ja ettepanek, mille Euroopa Parlament on teinud, parandab komisjoni esialgset ettepanekut mitmetes valdkondades meil on terve rida erinevaid negatiivseid elemente, erinevaid riske ning äh, InvestEU võib ühtekuuluvuselt vahendeid ära võtta, see on risk me juba oleme olnud tunnistajaks sellele, kuidas Ühtekuuluvusfondi vahendeid vähendatakse uues mitmeaastases finantsraamistikus komisjoni ettepanekus ning see võib tekitada väikesetele ja keskmise suurusega ettevõtetele probleeme. me loodame, et investeeringute määr kasvab iseäranis nendes piirkondades, mis on haavatavamal positsioonil, ehk siis äh, piirkondades, mis on kärpemeetmete all eriti tõsiselt kannatanud ja majanduslanguse all samuti. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Coburn, palun. Uh, see uh, õigusakti ettepanek InvestEU uh, on raha, mida komisjon peaks haldama. tuletagem endale meelde sellest rääkides kahe, kahte asja. kõigepealt, tegelikult ei ole sellist asja nagu Euroopa Liidu rahad need rahad tulevad maksumaksja taskust ja need tegemist on maksumaksja rahaga. teiseks, kasum motiveerib äri ja maksumaksjate äh, raha investeerimine äritegevusse on toetus, mis moonutab turgu ning maksumaksjad peavad ise tuginema sellele turule, äh, kas tarbijatele, investoritena või äh, mõlemana riigiabi eeskirjade eesmärgiks oli tagada võrdsed mängutingimused toetuste kasutamisega seoses ja sellepärast Euroopa Liit kehtestaski Euroopa Liidu riigiabi eeskirjad ja surus need Ühendkuningriigile peale üleminekuajaks ja pärast. aga tegelikult tingimused ei ole võrdsed, mängureeglid ei ole võrdsed, sellepärast et äh, selle õigusaktiga muudetakse äh, toetus vastuvõetavaks Euroopa Liidu ettevõtetele, aga mitte Ühendkuningriigile et ei saa väita, et see ei oleks meile öö, äh, öö, puudujäägiks ja kaikaks kodaraks üheksateistkümnenda äh, äh, sajandi lähenemisviis on äh, meid, on aidanud, me peame üheksa, üheksateistkümnenda sajandi tolliliidust pääsema, ühe, et Ühendkuningriigi ettevõtetel oleks kaasaegsem, vabam tulevik eks siis näis, mis meie peaministriga juhtub, paistab, et ta saab kõvasti lüüa äh, ning äh, naudin seda äh, suurima heameelega, meie aga saame nautida vabakaubanduskokkuleppeid ülejäänud maailmaga, suur tänu. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Kappel, palun. tänan, juhataja, austatud komisjoni asepresident. Invest EU programm järgmisel finantsraamistikul toob kolmteist rahastamisvahendit kokku ja muudab rahastamise tõhusamaks. kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat äh, kakskümmend üks äh, liitub see EFSiga ja aitab äh, sulgeda investeerimislünka. nüüd lisarahaga mobiliseeritakse erainvesteeringuid, kõige olulisemaks partneriks on Euroopa Investeeringute Pank ja seitsekümmend viis protsenti mahust haldabki Euroopa Investeerimispank, ülejäänu jääb äh, Euroopa Arengupangale, muudele. tähtis on see, et on äh, detsentraalsed nõustamiskeskused ja arvestatakse siin äh, parlamendi soovitustega kuussada viiskümmend miljardit eurot, see on äh, suur rap-, saavutus, tänan raportööri, alustagem äh, nende töödega. järgmisena Paul Rüübik Rahvapartei nimel, poolteist minutit, palun. tänan, ma sooviksin ka tänada neid, kes on näidanud, et selliseid programme on võimalik äh, edukalt rakendada. kolleeg Katainen ütles täiesti õigesti, et äh, tootmise SKT endiselt äh, väheneb, meie eesmärk on kakskümmend protsenti, meil on praegu viisteist protsenti, Prantsusmaa, Ühendkuningriik on kümne protsendi pealt me näeme tõesti, et Euroopa Liit peab tegutsema, meil peaks aastaks kaks tuhat kolmkümmend olema täidetud äh, see eesmärk, et kolmkümmend protsenti äh, tootmisest oleks jällegi Euroopas, et me tooksime tootmist tagasi teistest riikidest, kuhu seda on üle viidud äh, ka tööstusprogrammiga neli punkt null ja ma usun, et äh, kui me panustame VKE-dele, siis meil on sellest väga palju kasu ka riskide jaotamisel. VKE-d peavad ka saata, saama jaotada riske, kui nad maksavad makse, siis neil on ka õigus osaleda riskide jaotamisel. meil on kakskümmend kaks miljonit äh, äh, VKE-d, nad loovad üle kaheksakümne protsendi uutest töökohtadest kui me sinna investeerime, siis see raha on äh, hästi äh, äh, suunatud seitsekümmend viis protsenti EIB kaudu, kakskümmend viis protsenti riiklike pankade kaudu, see on hea jaotus ja see tuleb tulevikus Euroopale kasuks, aitäh! suur tänu ja nüüd järgmisena proua Perez Äh, üheks minutiks sotsiaaldemokraatide nimel. Euh, suur tänu, ma arvan, et Euroopa Parlament on parandanud komisjoni ettepanekut ja see on väga hea, sellepärast et see ettepanek on oluline selleks, et suurendada investeeringuid Euroopa Liidus. me teame, et meil on investeeringutest puudu ja see on oluline meie kodanike jaoks, meie ettevõtete jaoks, meie piirkondade jaoks, meil on väga hea meel, et komisjon tegi oma ettepaneku selle kohta, et investeering tingimusi lihtsustada ning suurendada äh, täiendavust erinevate institutsioonide vahel, tegemist on äh, tõesti äh, sammukesega õiges suunas. investeeringute eesmärk, mis on meile eeskujulik Euroopa majanduse jaoks, me võtame arvesse Pariisi konverentsi kestlikkuse eesmärki, võtame arvesse loomesektori vajadusi. Euroopa Parlamendi algatus on, on näidanud, et et arengupangad saavad ainult aidata kaasa sellisele plaanile, pakkudes oma rahastamisvahendeid selleks, et majanduskasvu kvaliteetsemaks ning kestlikumaks muuta Euroopas, aitäh nüüd äh, kolleeg Paket, Euroopa konservatiivide reformistid, palun. kallid kolleegid, tegemist on esimese teemaga, millega mina parlamendis tegelen oma erakonna NVA äh, nimel äh, Euroopa Parlamendis ja mina leian, et tegemist on üsnagi mõistliku reformiga, kus püütakse investeerimisprogrammid ühendada, muuta seda programmi ühtseks ja voolujooneliseks, mõte on hea ning ähm, esimesel et-, esialgsel ettepanekul olid oma puudujäägid, Euroopa Keskpanga roll ning juhtimisstruktuur olid problemaatilised, ma arvan, et väga hea on see, et siin on äh, rõhutatud liikmesriikide investeeringupankade rolli suurendamist ning seda investeeringut, aga seoses tahaksin äh, selles kontekstis tänada raportööri tehtud töö eest äh, ning äh, läbirääkimiste, soovida edu läbirääkimisteks, härra Soleba. Like to... suur tänu, lugupeetud juhataja, tahaksin toonitada kolme asjaolu seoses InvestEU-ga. kõigepealt me peame mobiliseerima rohkem äh, avalikke investeeringuid ning erainvesteeringuid Euroopa Liidus, aga nende investeeringute puhul tuleks lähtuda ratsionaalsusest, äh, neil peaksid olema ühised ning selged eesmärgid. teisisõnu, InvestEU programm peaks olema kasulik vahend, millega me saaksime muuta oma majanduse süsinikuneutraalseks kaasavaks majanduseks. toetada tuleb energia üleminekut, arvesse tuleb võtta sotsiaalseid ning keskkonnaalaseid muresid. me peame olema otsusekindlad, kui me tahame tahame Pariisi kokkuleppe ning aastatuhande eesmärkide äh, poole liikuda. selleks on meil vaja paremaid, ambitsioonikamaid eesmärke strateegiliste investeeringute osas. sellised projektid, mis võiksid olla keskkonnale kahjulikud, tuleb välja jätta. teiseks oleme selle vastu, et sõjalisi projekte rahastatakse InvestEU vahenditega, Euroopa Liidu eelarve militariseerimine, kas ka, ka teadusuuringute toetuse kaudu ei ole õige viis julgeoleku väljakutsete lahendamiseks. InvestEU vahendeid tuleks investeerida paljudesse teistesse valdkondadesse, kus on investeerimisvajadused selgemad, näiteks sotsiaalmajandus. kolmandaks liikmesriikide ja ka piirkondlike promootorpankade osalemine aitab paremini projekte jagada, sellepärast et neil on kohapealsed teadmised kohalikust turgu, kohalikest turgudest ning asjaoludest. suur tänu ja nüüd saab kolleeg Nii Reada sõna. suur tänu, juhataja. me alustasime Junckeri plaaniga, siis tuli EFSI, EFSI üks, EFSI kaks ja nüüd on meie ees äh, jällegi uus nimi, äh, Invest EU. nimi on küll teine, aga sisu on sama. investeeringud äh, keskenduvad erainvesteeringutele, äh, mitte avalikele investeeringutele. ma ei usu, äh, et äh, investe-, avalikus sektoris, investeeringud avalikus sektoris paranevad, ma ei näe, et investeeritakse ühistransporti kaugetes piirkondades ja nii edasi viimaste määruste puhul olid meil sätted, millega parandati sotsiaalteenuste pakkumist, olid kooperatsioonid, kooperatiivid ja nii edasi, aga, aga mul on tunne, et praegu jääb see tähelepanu alt kõrvale, ma olen täielikult ka selle vastu, et meil oleksid kaitseprojektid ja nende rahastamine, kõik sõltub sellest, kuidas investeeringuid tehakse, investeeringuid tuleks teha ikka õigetesse sektoritesse Rosati on neid päev pool parem yes.. suur tänu nüüd härra Rosati, poolteist minutit, palun. tänan, juhataja, volinik. me räägime siin Invest EU-st, aga ma tahaksin minna tagasi eelmiste projektide juurde. EFSI. see osutus suureks edulooks EFSi tulemusel on meil kakskümmend kaks kuud olnud äh, katkematu majanduskasv Euroopa Liidus. Junckeri programm aitas kaasa ka minu riigi ja minu piirkonna arengule, Pommerimaa arengule. näiteks äh, üks äh, keemiatehas läbis uuenduskuuri selle fondi toetusel. ja toetust said ka transpordisektori projektid meil on siin tegemist väga paindliku vahendiga, mida on võimalik kasutada erinevates olukordades, erinevates projektides. ma tahaksin öelda, et garantiifond äh, peaks äh, suurenema nii nagu välja pakuti raportööride poolt äh, see oleks hästi kulutatud raha ja ma loodan ka et fond keskendub teatud aspektidele nüüd järgmisena härra Kofod üks minut palun Um, tänan, juhataja, austatud äh, kolleegid. lisaks sellele, et sillutatakse teed rohkemale erainvesteeringute hulgale tuleb esitada küsimus kuidas kulutada maksumaksjate raha ja investeu puhul tuleb see küsimus äh, esitada kas me soovime investeerida nii nagu varem kulutame aegunud mineviku projektidele või investeerime tulevikku homse euroopa äh, vahenditesse kliima jätkusuutlikkus ja muud sellised teemad meil tuleb kõik need küsimused esitada, kui me nüüd Invest EU-ga edasi läheme. me saame selle projektiga näidata, millist suunda soovime meie, poliitikud, Euroopale anda. meil on võimalus äh, seada kliima esikohale, kui me investeerime maksumaksjate raha. me oleme panustanud äh, kõrgetele eesmärkidele energiapoliitikas ja pöördun siinkohal just konservatiividest kolleegide poole, et äh, palun liituge meiega, mis seavad Euroopa tuleviku ja kliimaeesmärgid esikohale. suur tänu ja järgmise proua Mets, üks minut oh,. Yes, äh, proua president, äh, daamid ja härrad, kallid kolleegid minu jaoks on Investio keskseks äh, aspektiks see, et me peame selja pöörama kärpepoliitikale ja investeerima innovaatilistele säästlikesse projektidesse, mis äh, ei viidaks ellu äh, ilma Euroopa Liidu toetuseta. meil on kolmkümmend kaheksa miljardit eurot äh, millega saame ellu viia projekte, millega tegelevad näiteks VKE-d, kes äh, suurendavad puuetega isikute äh, kaasatust, äh, uuringud, mis ei toimu loomadel, meie ehituse, keskkonna mm, säästlikkuse suurendamine ja nii edasi. ja aga siin on ka probleem, relva tootjate lobi, äh, mis püüab ennast siia sisse äh, smugeldada. palun, kolleegid, ärge kuulake nende lobi, kaitseme meie planeeti. suur tänu, kolleeg. Thank you, thank you very much. Van Nistelrooy, palun. Commissioner Kaitanen, uh, colleagues. We have, we have. suur tänu äh, raportöör, volinik Kadanen, kolleegid, me äh, tegime viimastel aastatel juba päris palju edusamme Junckeri plaani raames ja mul on hea meel näha, et arvestatud on ka muudatustega, mida meie soovisime. Äh, näiteks parem äh, suhe ühtekuuluvuspoliitikaga, parem suhe struktuurifondidega, Horisont kaks tuhat kahekümnega ja on võimalik suurendada nähtavust, kui me need fondid ühendame uue InvestEU-ga. see tähendab seda, et meie kodanikud äh, näevad paremini seda, mida me teeme. teiseks, äh, struktuurifondidelt on selles määruses olulisi asju üle võetud äh, me näeme siin, et me võime vahendeid üle kanda fondide vahel regionaalselt aktsepteeritud põhimõtete alusel. ja kolmas on nõustamiskeskus, keskus, see on äärmiselt oluline igal pool Euroopas ja ma usun, et Euroopa Investeerimispank saab teha koostööd oma ekspertiisi alusel teiste partneritega. ja minu viimane märkus, geograafiline tasakaal äh, võib muutuda paremaks kui minevikus ei ole hea, kui äh, üks osa Euroopast võtab ära äh, väga palju noori inimesi teistest Euroopa osadest enda juurde tööle. Äh, me peame saavutama parema tasakaalu ja ma arvan, et siin on seda näha, nii et koordinaatorina ma toetan teie algatust ja rohelist kasvavat Euroopat heade töökohtadega, aitäh! nüüd läheme vabatud mikrofoni juurde härra Mato, härra Marias ja teised, keda ma nimetasin. Gabriel Mato esimene, üks minut, palun. suur tänu. ma tervitan InvestEU-d, selle lõppeesmärgiks on muuta investeeringud Euroopa Liidus lihtsamaks ja tõhusamaks, me räägime seitsmesaja viiekümnest miljonist eurost, see on äh, väga hea viis äh, töökohtade ja majanduskasvu äh, ergutamiseks, aga oluline on ka see, et see peab jõudma meie piiripealsete piirkondadeni, et see nii läheks on vaja kaotada takistused, mis nendel piirkondadel raha kasutamise ees on. ja meil on siin teatud tööriistad, näiteks Kanaari saared sooviksid osaleda, aga nende erilisi vajadusi tuleb arvesse võtta äh, mitmekesisus on oluline väärtus Euroopa äh, Liidus ja kõik erandid äh, äärepoolsemate piirkondade osas on aluslepingute põhised. suur tänu, härra Marjas, palun suur tänu, proua president, InvestEU võib olla positiivse mõjuga programm tingimustele, et järgitakse teatud standardeid. esiteks, me peame toetama ka isoleeritud piirkondi, näiteks Egeuse mere saari, äh, samuti äärepoolsemaid piirkondi ja mitte Euroopa tuumikut lisaks peame toetama VKE-sid, mikroettevõtteid, need on need tingimused, mis on olulised selleks, et muunda suunda. Need on sektorid, kus me peame tööd tegema, näiteks äh, haridus, koolitus, töökohtade loomine, keskkonnakaitse. me ei taha kasutada seda raha Euroopa Liidu edasiseks militariseerimiseks ja me ei tohiks järgida ka Junckeri plaani näidet, sellepärast et Junckeri plaani raha kasutati Kreekas põhimõtteliselt selleks, et Fraport ostaks kokku Kreeka piirkondlikud lennujaamad ja siis firmad nagu Cosmotee näiteks, äh, jällegi Saksamaa ettevõte, äh, osta midagi kokku. Äh, kasutame seda raha Kreeka ettevõtete toetuseks, mitte hargmaiste ettevõtete toitumiseks, nii et vältigem palun Junckeri programmi vigu. härra Viegas, palun. suur tänu. selle probleem, programmiga on seotud kaks probleemi. esiteks on siin järjekordne vahend, mille kaudu subsideeritakse erasektorit. Euroopa Liidus on sotsiaalne ebavõrdsus, vaesus K. aga kõike seda arvestades ikkagi meie rahastamisvahendid rahastavad ettevõtteid. Äh, ja see ei vasta Euroopa Liidu ja kodanike huvidele Euroopa Liidul on vaja ambitsioonikat avalike investeeringute kava, mis äh, toetab otse kodanikke ja annab neile hoogu, nende kaudu hoogu majandusele väga väike osa sellest rahast, mida Euroopa Keskpank kasutab kvantitatiivse lõdvendamise jaoks, sellest piisaks, et vähendada ebasümmeetrilisi lõhesid ühiskonnas, aga seda ei ole tehtud.